Äh, nüüd tulevad hääletuste selgitused. eelarve muutmise osas. proua Toops. ¿Quién? Es el, el gordo 740. ¿Cómo? Pozo. Pozo. A ver, senor Possel. härra Posselt. härra president, ma hindan väga teie juhtimist, aga täna ma siiski pean protesteerima. Te andsite mitu korda sõna kolleegidele Leenele, Kolnišile, Foxile. ka mina soovisin seoses kalendriga tõstatada protseduurilise küsimuse väga olulisel teemal see muudatusettepanek neli, mille me tagasi lükkasime, see on põhimõtteline küsimus, kas äh, mitte see ei olnud äh, vastuolus lepingutega, lepingus ei öelda mitte kaksteist äh, täiskogu aastas, vaid äh, kaksteist äh, nädalat äh,, niimoodi, et need on kaheteistkümnes kuus, nüüd on siin äh, meil september üks ja september äh, kaks, aga meil peaks olema augusti täiskogu ja septembri täiskogu. ja praegune olukord on selgelt äh, õigusega vastuolus. Bueno, señor Passen, no, lo que pasa es que este asunto ya ha sido votado y... härra Posselt, me juba hääletasime. nii et ei ole mõtet seda teemat uuesti tõstatada aga ma võin teile kinnitada, et äh, kõik muudatusettepanekud, mis puudutasid kalendrit, vaadati presidendi poolt tähelepanelikult läbi. siis senora Schlitter, senor Schlitter. härra Schlüter, palun tänan, härra president. kas see mikrofon töötab või? hästi. volinik andis enne hääletust meile teada trombiinist. võib-olla ta võiks pakkuda statistilist äh, andmestikku, mis äh, tõestaks, et trombiin on tarbijatele tervislikult äh, kasulik sest kui äh, panna odavad äh, lihatükid äh, veiselihasse selle asemel, et panna nad vorsti, siis kuidas see on majanduslik kasulik? volinik võrdles seda hakklihaga, aga hakkliha hügieenistandardid ei ole samad, mis liha valmististe osas. nii et ma tahaksin äh, teada, kas äh, tema poolt edastatud info on korrektne, kui ta parlamendile valeinfot andis äh, enne hääletust, siis see on igal juhul suur viga, nii et ma palun selgitusi. härra Schlüter, me oleme juba edasi liikunud, me oleme hääletusselgituste juures. ja me tegeleme siin praegu paranduseelarvealaste hääletusselgitustega, sõna on proua Topsil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 majanduskriisis suurendatakse rahaeraldisi, mitte ei säästeta. ma ei ole selle poolt, et eraldatakse rohkem raha töötajatele ja assistentidele. parlamendi liikmed peaksid saama tuhat viissada eurot kuus juurde assistentidele, see teeb kokku miljoneid ja kui äh, avalikkus äh, meid kritiseerib, siis just sellepärast, et meil on niivõrd palju raha kulutada, kogu Euroopa peaks äh, säästma, meie peaks seda ka tegema, seetõttu ma hääletasin vastu. suur tänu. järgmine kõneleja härra Liberatski. härra president, ma hääletasin poolt. hääletasin ka selle muudatusettepaneku äh, poolt ja siin ei olnud tegemist äh, mitte ainult nii-öelda raamatupidamisküsimusega, vaid millegi tõesti sisuga, aga valijad ootavad meilt, parlamendisaadikutelt, et me oleksime võimelised korrigeerima komisjoni algatusi ja nõukogu algatusi. volinikel on sadu töötajaid, meil on ainult paar töötajat. nii et siin ei ole tegemist mitte säästmisega, vaid me võtame tõesti endale uue laiendatud rolli siin kanda ja suur tänu härra Mankale raporti eest. tänan. nüüd Mikolašiku raportiga seotud hääletusselgitused, mis puudutas äh, siirdamist. härra Vigenin, palun. ¿No está Vigenin? Sí, sí, está. Pues, ¿y por qué no habla? No, no ha sentido. Two, 240, wasn't it? You didn't hear. I didn't hear you. Señor Vigenin, tiene la palabra. Härra Vigenin. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че подкрепих докладите, свързани с... Ma hääletasin selle raporti poolt, mis rääkis organidoonorlusest see raport puudutas eelkõige organidoonorluse turvalisust ja ma loodan, et tegevuskava, mis puudutab liikmesri-, kõiki liikmesriike, võimaldab tagada org-, organite kvaliteedi, harmoneerib nõudmisi eh, organidoonorluse puhul. ma räägin sellest, kuna eh, minu koduriigis on doonoreid kolmkümmend viis korda vähem kui Hispaanias probleemid on seotud kõik äh, omavahel äh, alates kodanike informeerimisest äh, kuni siirdamisoperatsioonideni, seetõttu oleks väga tähtis luua andmebaasid doonorite kohta, meie vahendid ei ole piisavad, Bulgaarial pole võimalik tagada asjakohaseid vahendeid ja nõudmisi ja operatsioonidel, seega sool-, loodan, et kiiresti see direktiiv ka rakendub. proua Oviir. tänan, härra president, ma olen siin ka mina hääletasin <clears throat> antud raporti poolt sest sellega kehtestatakse kõikides liikmesriikides siirdamiseks ette nähtud inimpäritolu elundite jaoks ühtsed siduvad kvaliteedi ja standardi normid tagatakse nii doonorite kui retsipientide kaitse ja samuti hõlbustatakse koostööd liikmesriikide vahel. me andsime selle raportiga võimaluse paremaks elukvaliteediks neile üle 1 meie ühenduse elanikule kes on täna elundi siirdamise operatsiooni ootel. aitäh! Gracias,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 siirdamis, elude siirdamissüsteemi, see peaks olema läbipaistev ja selge. viiskümmend kuus, kuus tuhat äh, kodanikku ootavad doonoreid ja elundite puudumine viib teistele probleemidele nagu kuritegevus. ma usun, et see ettepanek panustab äh, doonorlussüsteemi loomisse, mis kindlustaks turvalise ja ohutu siirdamise. aitäh, proua Murko Naite! ma hääletasin selle raporti poolt ja õnnitlen kolleeg Mikolašikut hea töö eest. ma usun, et äh, täna on suur päev, kus me viime sisse ühistandardid äh, organidoonoritele ja nende organite saajatele. mul on ääretult äh, hea meel, et see raport sai niivõrd suure enamuse heakskiidu. tänan ja härra Howitt. suur tänu, härra president. ma tervitan seda raportit ja uusi reegleid organidoonorluse äh, valdkonnas, näiteks kui inimene sureb mõnes teises riigis, siis miks ei peaks saama tema organeid siiski kasutada, reeglid peaksid kehtima igal pool. ma tahaksin äh, et läheks äh, protokolli kirja ka minu isiklik äh, toetusorgani doonorlussüsteemile. üle kaheksakümne protsendi inimestest toetavad organi doonorlust, ainult kaheteistkümnel on vajalikud äh, kaardid. minu valimisringkonnas on ka surnud mitmeid inimesi, kuna nad ootasid doonororganit, aga ei saanud seda meil on äh, oma haiglas suured pädevused kirurgia alal ja tuleb anda arstidele ka võimalus tõesti nende organite abil inimeste elude päästmiseks. aitäh, proua Hauet, proua Kalenbach, teil on sõna. suur aitäh teile. ma võin korrata seda, mida ütles eelkõneleja mul on väga hea meel, et see raport täna suure enamusega vastu võeti, kuivõrd viiskümmend kuus tuhat eurooplast praegu ootab eh, doonoriorganit. Euroopa Liidus on kokku siis viiskümmend kuus tuhat sellist inimest ja nad soovivad uue organi abil oma elukvaliteeti parandada ja mõnikord on küsimus ka puhtalt selles, et nad üldse saaksid edasi elada. seetõttu on tähtis standardida ja parandada tingimusi, mis on seotud elundi siirdamisega, suur aitäh! aitäh ka teile! härra Semke. ka mina pooldasin väga selle raporti äh, vastuvõtmist, leian, et see on samm õiges suunas, kuid sellest hoolimata, kui me nüüd meenutame endale seda, kui kvaliteetne on see süsteem praegu, siis peame aru saama, et tegemist on ainult esimese sammuga õiges suunas. kui meil on äh, rohkem doonoreid, siis on Euroopa Liidus vaja ka välja töötada paremad äh, ennetus- ja teavitamiskampaaniad. kui äh, seda, mida me praegu teeme, ei saada sobivat teavituskampaaniat, siis ei ole sellest tööst palju kasu, aitäh! aitäh! Lähme edasi järgmise punktini Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava kaks tuhat üksteist. kõigepealt äh, tahaksin teile teha komplimendi selle eest, kui äh, äh, hõlpsalt te tulite toime selle väga keeruka olukorraga ja te jäite endale kindlaks, kui te poleks seda teinud, siis me vaidleksime siiamaani. võib-olla ma arvan, et ma olen piisavalt kvalifitseeritud, et äh, seda sõnavõttu siin äh, pidada. ja teiseks, äh, ma olen nõus väitega, et meil on vaja kiiremat ja lihtsamat ligipääsu Strasbourgi ja siit välja, see on kasuks liikmetele ja teistele ning ma toetan ka kolleegide suulist küsimust Äh, mis puudutab äh, Frankfurdi ja Strasbourgi lennujaamade märgistamist ning äh, lisaks sellele peaksime me mõtlema ka majutuskuludele Strasbourgis. kuivõrd majutuskulud on tavaliselt palju suuremad nendel nädalatel, kui osaistungjärk toimub, siis on hotellid palju kallimad. Mm, kui see probleem lahendatakse, meeldiks Strasbourg meile veelgi rohkem, sest see on ju ilus linn. aitäh! proua Adrikene. ka mina taha, mina tahaksin tegelikult rääkida veel Mikulašiku raportist. eelmisest raportist. sest äh, ma olen palunud sõna härra Mikulašiki raporti äh, hääletuse selgitamiseks. suur aitäh! ma hääletasin Mikolašiku raporti poolt, see puudutab siis inimelundite siirdamist, kuivõrd paljud inimesed surevad iga päev sellepärast, et äh, nende äh, Ähm, Neid on tabanud organi puudulikkus, kuid äh, nad ei saa uut organit. Euroopas on mitmeid äh, doonoreid, kes päästavad äh, abivajajate elusid. me vajame hästi koordineeritud süsteemi, mille raames elundeid annetatakse ja siirdetaks. ja ma tahaksin veel kord rõhutada ühte väga tähtsat asjaolu, see on poliitiline punkt mida siin on korduvalt rõhutatud ja see on see, et elundid tuleb anda vabatahtlikult ja tasuta maailma Tervishoiuorganisatsioon ning Euroopa Nõukogu on mõlemad öelnud, et mitmetes maailma riikides makstakse inimestele küllalt suuri summasid selle eest, et nad oma elundeid annetaks. ja seetõttu paljusid inimesi ka tapetakse, et neilt äh, saada äh, doonorelundeid, näiteks Hiinas on äh, mitmed arstid, kes on selle äriga seotud peale selle tuleb aru saada, et meditsiiniline risk doonorile on nagunii suur, kuid tihti võetakse elund doonorilt äh, ebakohastel tingimustel ning seetõttu ma loodan, et need, kes täna selle Mikulašiku raporti vastu võtsid, äh, ma avaldan neile tänu. aitäh. nüüd äh, toidulisandite küsimus, proua Kratsa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 Äh, seda sööklates ja restoranides. nüüd me peaksime me mõistma, et trombiin leidu, trombiini leidub igasuguses lihas. komisjoni eksperdid on kindlaks teinud, et trombiin ei ole inimtervisele kahjulik. ja seda teaduslike andmete põhjal, aga me ei tohiks siin tarbijaid eksiteele viia me peame lihtsalt tagama, et pakendil on selgelt ära märgitud, et see liha sisaldab trombiini. me ei tohiks siin avada seda Pandora laegast. tegemist ei ole siin ohuga inimeste tervisele ja inimestel peab olema õigus vabale valikule, muidu keelame me lihtsalt äh, suvalisi toiduaineid. suur tänu. proua Mäkkinnas. tõsta Bien. Tiene la palabra la señora Sommer. proua Sommer. suur tänu, härra president. trombiini keelava resolutsiooni vastuvõtmine on lihtsalt populism. ja meie ei täida siin oma kohust kui meie otsused ei põhine teaduslikel andmetel. tegemist on loodusliku ainega, see sisaldub veres ja seega ka igas, igat sorti lihas. meie kõigi kehades on see aine olemas ja kui me nüüd keelame selle toiduainega, toiduainena, siis kas me ütleme, et ka meie ise ei tohiks eksisteerida või peaksime me omaenda kehadest lahti saama? probleemiks võiks olla see, et me äh, esitleme mingisuguseid aineid vale nime all, aga selle eest oleme me juba kaitstud, meil on palju reegleid märgistamise kohta, palju reegleid äh, mm, eksiteele juhtiva reklaami kohta ja komisjon on teinud täpselt samasugused ettepanekud ka äh, trombiini märgistamise kohta. terve rida ensüüme on veel keelamata ja nad endiselt, neid endiselt kasutatakse. Verbraucherschutz ist mir ein sehr, sehr wichtiges Anliegen und deswegen setze ich mich auch gegen see küsimus on minu jaoks väga oluline, tarbijakaitse on väga oluline ja seetõttu ma olen vägagi vastu eksiteele viiva reklaamile. seetõttu oleme me alati soovinud paremat toiduainete märgistamist nüüd kutsume me Euroopa Nõukogu üles toetama Euroopa Komisjoni vaateid. täna hääletasime me äh, lihaliimi üle ja selle ees, liimi eesmärgiks on, äh, et lihatükid liimitakse kokku ja neid müüakse siis kvaliteettootena. see on äh, viga, kui tarbijad pole sellest teadlikud komisjon on välja tulnud küll väga selgete äh, pakendireeglitega, aga kui neid reegleid ei täideta, siis võib tarbijad, tarbijaid eksiteele viia. seda ainet tarbitakse regulaarselt, aga see ei ole otseselt äh, äh eristatav. seetõttu me hääletasime trombiini keelamise poolt proua Morvai järgmisena. Uh, eh, suur tänu, härra president. viimase kahe aasta jooksul, kahe, kaheksa aasta jooksul on kommunistlik režiim trampinud inimõigustel meil on toimunud demonstratsioonid tänavatel, rahutused ja need suruti maha vägivallaga. nüüd on need juhtumid jõudnud kohtusse, aga teatud kaasuste puhul tuleb minna kuni Strasbourgi inimõiguste kohtuni välja Euroopa Liit töötab nüüd inimõiguste konventsiooniga liitumise nimel. ja seetõttu me ei tohi hävitada süsteemi Strasbourgis, mis toimib väga hästi. niisiis me peame jälgima tähelepanelikult seda protsessi. ja me peaksime selle raporti, Atondo raporti vastu hääletama, sest see hävitab inimõiguste kaitse Euroopas. see on meie kohustus Ungari eesistumise ajal, suur tänu. proua Morvai, te rääkisite praegu just Auregi raportist, jah? ja ma soovisin Atondo raporti puhul sõna ja te andsite mulle sõna Teie olete seal puldis ja teie andsite mulle sõna ja ma reageerisin. Pole hullu. Teie kõne pannakse protokolli kil-, kirja niikuinii. Nii. Läheme trombiiniga edasi. proua Marku Naite, suur tänu, president. see teema on väga tundlik ja on tekitanud palju vaidlusi ka siin parlamendis ja ühiskonnas üldisemalt. ma arvan, et mõne toote või toidulisandi keelamine ei ole õige. tarbijatel peaks olema õigus valida. loomulikult aga peab olema neile antud kogu info. teisalt selle protsessi juhtimine on väga keeruline praegusel ajal, kus meile on kättesaadav suur hulk infot ja inimeste teadlikkus on su-, palju suurenenud, ei ole me endiselt paika pandud, paika pannud äh, selgeid reegleid, kuidas inimesed saavad mingeid tooteid ostes äh, ka selget infot nende toodete kohta. et nad tõesti ka mõistaksid, millised äh, ained teatud toiduaines sisalduvad seega meil, meil on liiga vähe infot meie tarbijatele. härra Kassler. president, ma arvan, et Euroopa kodanikud äh, on õigus, nad tahavad äh, ausamaid toiduaineid ja ausamaid poliitikuid. ja mina austan avalikku arvamust ja seetõttu mina arvan, et me ei saa lihtsalt ignoreerida avalikku arvamust ja panna see ja teha populismi, see on see, mis on juhtunud. on oluline, et me vaatame eh, oma valijate eh, vaateid ja mida inimesed tahavad, on see, et nad tahavad tõelist toitu, tõelist liha ja nad ei taha lihtsalt eh, lihatükikesi, mis on kokku liimitud, see ei ole see, mida nad tahavad, me peame seda kindlustama, et see ei oleks võimalik. ja seetõttu me oleme hääletanud vastu äh, Äh, trombiini, äh, trombiinidele. aitäh, härra Kalemba. nii, proua Kalemba. suur aitäh. ka mina hääletasin resolutsiooni poolt, äh, et ei kasutataks trombiini toidulisandina volinike äh, argumendid ei päi-, ei veennud mind, ma ei taha, et kasutataks liimi, isegi kui see ei ole kahjulik äh, inimtervisele, lõppude lõpuks on see ju ikkagi lihatükikesed, mis on kokku liimitud ja mida esitatakse ühe lihatükina ja ühe lihalõikena ning äh, ristsaaste oht on suur sellisel juhul. ja ma ei toe-, see ei toeta tarbijate huvisid, see on lihtsalt tööstuse huvid. kui me tahame osta lihatükki, siis inimesed peaksid olema suut-, peaksid neil olema võimalus seda osta ja seda ei tohiks kasutada siis neid trumbina, aitäh teile! aitäh, proua Käemba! ja nüüd me läheme Perello äh, raporti juurde, mis puudutab elundidoonorluse äh, tegevuskava. kas on protseduuriline küsimus? jah, mina tahaksin, tahtsin teha deklaratsiooni Trombini raporti osas. jah, aitäh, mina usun, et praegune arutelu näitab, et kõik mitte, mitte kõik tootjad ei äh, kohtle oma tarbijaid õieti ja õiglaselt ja seetõttu toiduained tuleb äh, märgista sellisel viisil, et äh, oleks võimatu tarbijate eksitamine see peab olema tarbijale selge, mida nad äh, ostavad ja ma usun, et see on põhimõte tarbijakaitses ka ja seetõttu ma arvan, et on oluline meie poolt kindlustada, et tarbijatel oleks piisav informatsioon selleks, et nad saaksid teha valikuid ning äh, lihaliimi või singi liimim-, kokkuliimimisel ei ole tarbija ju olukorras, kus ta teab, kas ta, kas ta teab äh, seda, ta tahab seda osta või mitte. aitäh! aitäh. no nüüd, nüüd läheme Perelo Rodriguez'e raporti juurde, mis puudutab Erlandi toonuluse tegevuskava. proua Viir, palun. president, ma tervitan tegevuskava ja andsin selle toetuseks ka oma hääle. see on samm õiges suunas ja selle probleemi lahendamine vajab meie kõigi ühist tööd. just ühenduse tasandil sätestatud meetmed aitavad meil täiendada liikmesriikide jõupingutusi elundidoonorluse ja elundi siirdamise kvaliteedi ja ohutuse tagamisel. elundite puuduse probleemist paremal väljatulekul ning samuti siirdamissüsteemide tõhustamisel heaks kiidetud tegevuskava annab liikmesriikidele võimaluse meie poolt kirjeldatud kümne prioriteetse meetme põhjal riiklike tegevuskavade paremaks koostamiseks. me oleme siin kohustatud enda kompetentsi raames kaasa aitama tervise kõrgetasemelisele kaitsele kogu euroopa liidus. aitäh! proua Andrikiene. Eh, tegelikult eh, tahtsin ma rääkida Mikulašiku raportist, kuid seal ma juba sain sõna ja minu praegune sõnavõtt oleks väga sarnane, suur aitäh. härra Mastella l'adesione alla convenzione europea costituisce senza dubbio un progresso nel processo di integrazione politica dell'unione Euroopa konventsiooniga liitumine oleks minu meelest suur edusamm kogu Euroopa Liidule, sest me kaitseksime sellega rohkem meie põhiõigusi ning äh, me aitaksime, me aitaksime kaasa ka sellele, mis on kirjas inimõiguste hardas. kõnelejad katset-, katkestatakse. kas te võiksite rääkida aeglasemalt? suur aitäh, president! võttes arvesse seda, kui olulised on need õigused, mis on Euroopa Parlamendile antud eh, Euroopa Nõukogu liikmete ametisse nimetamisel eh, ja ehm, võttes arvesse seda, kuidas eh, nimetatakse ametisse Strasbourgi inimõiguste kohtu liikmeid, siis ma tahaksin meelde tuletada, et inimõigused on üheks tähtsamaks alus või nurgakiviks Euroopa Liidus. ma tuletan teile meelde Euroopa konventsiooni ja seda, milline on Euroopa Inimõiguste Kohtu senine praktika. me tahame, et meil oleksid äh, teejuhisteks olevad, äh, olevad äh, meetmed nii justiits, justiitsasjades, me soovime harmoneerida inimõiguste kohtu pädevuses olevaid küsimusi seoses sellega, et on jõustunud Lissaboni leping meil on äh, tarvis kasutada seda õiguslikku valikut, mis meil praegu on, ehk siis, et inimesel on võimalik, äh, isikul on võimalik esitada kaebus äh, Strasbourgi inimõiguste kohtusse, juhul kui tema suhtes on rikkunud õigusi kas Euroopa Liit või mõni liikmesriik. Euroopa konventsiooni artikkel üks tagab kaitse mitte ainult Euroopa Liidu kodanikele, vaid ka teistele isikutele, kes elavad Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil. ning lisaks sellele hõlmab see kõiki, äh, tegelikult kõiki inimesi, isegi kui nad ei asu Euroopa Liidu territooriumil. härra Antoni Otsi, suur tänu, president. mina toetan Euroopa Liidu liitumist äh, Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga. minu arvates on raportis need põhjused väga hästi välja toodud. me peame aitama kaasa Euroopa edasisele integreerimisele ja peaksime liikuma edasi poliitilise liidu suunas selle sammu läbi saame me saavutada ka suurema sidususe meie ja teiste Euroopa Nõukogu liikmesriikide vahel. ka meie usaldusväärsus kolmandate riikide silmis suureneb ja see näi-, samm näitab ka, et me soovime tõesti tegutseda põhiõiguste kaitsel. tänu Lissaboni lepingule saab Euroop-, on Euroopa Liit nüüd esimest korda rahvusvaheliselt öö, juriidiline isik ja ma loodan, et konventsiooniga liitumine on alles esimene samm Euroopa Liidu teel õiguslikuks isikuks muutumisel ka teistes rahvusvahelistes organisatsioonides. suur tänu. proua Morvai, teie juba rääkisite. seega me paneme teie kõne äh, selle punkti all protokolli. härra Kolnis. president, mina olen natukene reserveeritum võrreldes teiste kõnelejatega ja konventsiooniga liitumine on päris kütkestav. häiriv on aga see, et siseriiklik õigus jääb selle, on, jääb sellele kohtule alla vastavalt artiklile viiskümmend viis Prantsusmaa konst-, põhiseadusest peaks Prantsusmaa õigus olema ülimuslik. aga võib-olla on siin mingisugune dubleerimine, sest Euroopa Liidu õigustik on ülimuslik siseriikliku õigusliku ees, õig-, õiguse ees ja Luksemburgi kohus on alati taganud ju, et austatakse ka põhiõigusi kardan, et et me kaotame, kui teatud panna, paika, paika pannakse teatud õiguslikud protsessid, me peame siin tegema kahe, kahe kohtu vahel vahet. nüüd Rooma statuudi ülevaatamise resolutsioon, härra Kolnis. härra president Taimaal toimuvad dramaatilised sündmused. ja loomult, loomulikult tekitab meile muret õigluse puudumine. ma viitaksin siin eilsele arutelule esimese rahvusvahelise kriminaalkohtu kohta mõelge näiteks selle peale, et napalmi kasutati Dresdeni pommitamisel, kuigi seal ei olnud sõjalisi sihtmärke siis visati tuumapommid Jaapani peale. ja, ja vahel juhtus nii, et kohtunikuks olid inimesed, kes oleks pidanud olema kohtualused. see ei ole vastuvõetav siis see kompensatsioonifond, Euroopa peab äh, kompenseerima genotsiidi äh, kannata-, äh, ohvrite kannatused, kuigi genotsiid toimus Euroopast väljaspool, minu arvates on selli-, selline tee vägagi ohtlik ja võib meie elu väga raskeks muuta. see võib lihtsalt pikendada konflikte ja seetõttu olime me sellele raportile vastu suur tänu, proua Andrikiene. mina hääletasin selle, äh, selle resolutsiooni poolt mis tähendab seda, et see, et see konverentsioon tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal sada kolmkümmend kaheksa riiki lõid äh, kriminaalkohtu ja, ja sel- ja samuti ka selle statuudi, mis on äh, kohtu tegevuse aluseks aastal kaks tuhat kolm. Äh, aeg on vaadata ju see statuut üle, eriti need äh, vahe, vahesätted, mis on olnud ka kahe tuhande ka-, teise aasta rahulolematuse põhjuseks. kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on näinud, et selle kohtu töö ei ole võtnud arvesse mõnede partner, mõned partnerid, näiteks USA, Hiina ja Venemaa ja täna tahab jällegi parlament, et need, need äh, riigid äh, ratifitseeriksid selle statuudi ja vastu, ja osaleksid kriminaalkohtu töös. genotsiid kahekümne esimesel sajandil, milli-, sõjakuriteod ei tohi olla ainult äh, moraalsete otsuste alus, aluseks, vaid ka äh, legaalsete või juriidiliste otsuste vahel, keegi ei tohiks jääda, sellest välja jääda. suur aitäh, proua Andrikene! ja sellega me jõudsime hääletuse seletuse lõpuni ning jätku, jätkame tööd kolm, kell kolm pärastlõunal